Colleagues, I am beginning with the announcements. kallid kolleegid, hakkan teadaannetega pihta, aga hääletusega alustame alles siis, kui kõik on valmis. nii et äh, hakkame siis pihta, meie täna koosolekul kasutatavad keeled. tõlget on, tõlge on meil kõikides keeltes peale horvaatia ja keelikeel ja äh, siis koordinaatorite soovitused, äh, raportööride nimetamine Maiki Bräkenden Tundua Ruiz ALDE fraktsioonist nimetati raportööriks äh, direktiivi ettepaneku küsimuses, mis käsitleb äh, inimeste kaitset. Jeroen Lenars Rahvaparteist on raportööriks muudetud ettepaneku kohta, millega koostalitusvõime raamistik paika pannakse Euroopa Liidu erinevate teabesüsteemide vahel ja piirisüsteemide vahel. Nuno Melo Rahvapartei fraktsioonist on nimetatud raportööriks Euroopa Parlamendi määruse muudetud ettepaneku kohta, mis käsitleb koostalitusvõimet Euroopa Liidu informatsioonisüsteemide vahel politsei, justiitskoostöö, varjupaigapoliitika ja ränne. kas komisjon toetab selliseid ametisse nimetamisi? jah meil toimub kohe elektrooniline hääletus, palun pange kõik ennast hääletuseks valmis, kogu hääletamine toimub meil elektrooniliselt, kui kellelgi ei ole elektroonilist hääletuskaarti kaasas, palun andke kohe märku. paistab, et kõigil on elektroonilised hääletuskaardid siiski olemas, siis hetke pärast hakkan pihta. koordinaatorid, pange kõik hääletuseks valmis. are we are 17 at the moment. We are we have it all at the moment. So we have Bochkov, Erdos, Kosha for the new voting, uh, from except from the yes. Colleagues, um, we come to point three. kallid kolleegid, päevakorrapunkt number kolm, olukord Ungaris. vastavalt Euroopa Parlamendi seitsmeteistkümnenda mai kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta resolutsioonile võtame vastu meie raporti projekti, mille on koostanud Judith Sargentini. kas raportöör soovib sõna? ei soovi. sellisel juhul asume hääletama ja mul on üks teadaanne, nimelt proua Silvi Kõiamm ei ole muudatusettepanekule äh, kakssada viiskümmend kolm alla kirjutanud ning ta soovib, et tema nimi selle muudatusettepaneku tagant ära võetakse. selle väikese muudatusega võime nüüd asuda hääletusele. We begin with uh, compromise seven. kompromiss seitse, hääletus algas uh,. The... hääletus on ikka veel avatud ja ma näen, et mõned ei ole veel istet võtnud, palun võtke istet. jätkame hääletust nii kaua, kuni te istute ja sel ajal, kui teie hääletate, annan teada, et Rahvapartei ridadest on meil üks hääletaja üle, kui üks Rahvapartei äh, hääletaja võtaks kaardi välja, oleks väga tore. kas kõik on nüüd hääletanud? ja nüüd siis hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes ja nüüd sotsiaaldemokraatide hulgast on jällegi üks hääletuskaart üle, palun võtke üks kaart välja masinast. sotsiaaldemokraadid, teid on üks üle. sina, Toomas, oled Rahvapartei ridades. tuletan sulle meelde. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus algas kompromiss üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. rahvapartei ridadest oli üks üle, ma tean, et kõik on väga innukad ja hoos täna, aga ehk üks Rahvapartei innukas liige võtaks oma kaardi masinast välja. tore. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. jälle vastu võetud, kompromiss kolmteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa ja teine osa sellest, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üheksateist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üksteist, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus algas. esimees vabandab, kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli koos täiendava suulise muudatusettepanekuga hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus, hääletus algas. We registered 45, didn't we? Compromise 45 we did, and now we have to start rejection. So, so hold on, hold on. Um, üks hetk, palun. kas tahaksite, et me hääletaksime uuesti kompromissi nelikümmend viis? Hold on, hold on, why do...? vabandust, miks? esitati taotlust, et me kordaksime kompromiss neljakümne viie hääletust. hetk, üks hetk, palun ja palun rahu. kas teil on protseduuriline küsimus? palun lugupeetud esimees, see hääletus ei neutraliseerinud ennast pärast eelmist hääletust. hääletame seda uuesti, siis proovime uuesti. kompromiss nelikümmend viis, hääletus algas. Mr Jurek, please. Najaki. Najaki okay. podsta-. esimees, miks? millistel alustel hakkame me kordama seda hääletust praegusel hetkel. miks? mis on selle põhjenduseks? sellepärast, et hiljuti tuli äh, täiskogule ette samasugune juhtum, kus esitati mitu sarnast taotlust, isegi suurematelt fraktsioonidelt äh, hääletust korrata ning äh, need taotlused lükati tagasi meil ei ole kombeks siin hääletust korrata, sellepärast et mõnedele inimestele tulemus ei meeldi. Teil on õigus, härra Juurak, me ei, tavaliselt nii ei tee, aga vähemalt kaks fraktsiooni andsid märku, et nad ei saanud aru, kuidas hääletusmenetlus praegu toimis, nii et kordame seda neljakümne viiendat muudatusettepanekut ja esitasite hääletu-, kodukorda puudutava küsimuse keset hääletust, nii et äh, hääletagem siis nüüd, kompromiss nelikümmend viis hääletus on alanud. ma tahan teada, mis ebakindlus see on siis, mis ebakindlus siin üldsegi toimub, miks? härra Jurak, hääletus on alanud, hääletame. kompromiss nelikümmend viis, ütleb esimees. Not anymore. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa A hääletus algas. hääletus äh, lõppes, vastu võetud, kompromiss nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, teine osa hääletus algas. sada seitsekümmend kaheksa, teine osa. hääletus kestab ja nüüd lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaks, esimene osa, hääletus algas kakssada kaks, esimene osa, hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd kolmas osa muudatusettepanekust kakssada kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, hääletame ainult lisandust, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss viiskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viiskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viiskümmend kolm hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksa, hääletame ainult lisandust, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kümme, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss viiskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss viiskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend, hääletame ainult lisa. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss viiskümmend kaheksa hääletuse algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viiskümmend üheksa hääletuse algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kolm hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli. hääletame ainult seda lisanduse osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse, jällegi ainult lisandust hääletame, hääletus on alanud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuuskümmend neli hääletuse algas. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss üks volituste all. hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss kaks, põhjenduspunktid. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletame seda lisandust siin, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. lõpphääletus, nimeline hääletus. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, üheksateist vastu, erapooletuid ei olnud, õnnitleme raportööri. Mr Jurek, you have a point of order, please go ahead. ma tahaksin kuulutada välja vähemuse arvamuse selle resolutsiooni ettepaneku kohta Okay, you can have the minority opinion under rule 52. kui teil on kodukorra artiklist lähtuvalt, äh, artiklist viiskümmend kaks lähtuvalt vähemuse arvamus, võite esitada selle sekretäriaadile. suur tänu, kolleegid, hääletus äh, ega ei ole veel ühele poole jõutud. Voting list uh,, this is the resolution presented in niisiis, järgmine Äh, hääletusnimekiri peamiseks, tegemist on esialgse tekstiga, resolutsioon äh, peaks äh, võtma selle arutelu kokku, mis puudutab arutelusid seoses suunistega liikmesriikidele, et vältida humanitaarabi käsitamist kuriteona. ja nüüd on hääletamine avatud Sorry to those of you. ma väga vabandan nende eest, ees, kes on juba hääletuskaardid masinast välja võtnud, palun pange need sinna tagasi. kallid kolleegid, kas kõik hääletavad ikka? ja mina eksisin, äh, väga vabandan, ma andsin äh, oma kehakeelega märku, et hääletamine on juba läbi, aga tegelikult äh, see nii ei ole, tegemist on minu enda resolutsiooniga. kas kõik on nüüd jõudnud hääletada, hääletamine on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolthäält, kuusteist vastuhäält ja kaks erapooletut hääletajat. nüüd on hääletamine tõesti lõppenud, suur aitäh kõikidele kolleegidele! Colleagues, we will begin on point five in just a minute uh.... kallid kolleegid, jätkame päevakorrapunktiga number viis mõne hetke pärast. kui te ei taha selle punkti arutelul osaleda, siis palun lahkuge vaikselt saalist, aitäh. colleagues, um, very happy to welcome. kolleegid, mul on väga hea meel tervitada siin Giovanni Butarellit, kes on Euroopa andmekaitse inspektor, tervitan ka Raivo Jerovskit ja kogu meeskonda. härra Butarelli tutvustab oma arvamust selle kohta, kuidas toimub veebipõhine manipulatsioon ja kuidas on olukord isikuandmetega. tere tulemast ja isiklikult tahaksin tänada kogu töö eest, mida on teinud üldise andmekaitsemääruse kontekstis äh, ja ka viimastel nädalatel tehtud töö eest. nii et pikemalt viivitamata paluksingi härra Tšuta-, Butarellilt sõna võtta. aitäh. Um, esimees lugupeetud parlamendiliikmed, ei ole vaja pikemalt ilmselt seletada, et ma olen väga tänulik teie kutse eest esineda teile täna siin. ilmselt ei ole kokkusattumus, et see tänane päevakorra punkt on ajastatud just enne kuulamist teie komisjonis, see on ühine, ühine kuulamine koos AFCO, ITRE ja Juri komisjonidega. meie Euroopa andmekaitse piir-, inspektori büroo on töötanud veebipõhise manipulatsiooni teema kallal juba mitmeid kuid, enne kui Facebooki ja Cambridge Analytica teema päevakorda kerkis ja ka mini G7 tippkohtumisel Roomas äh, pärast Taorminat eelmisel aastal arutasime seda ja seal sai väga selgeks, et niinimetatud libauudised tegelikult tähendab seda, et süstemaatiliselt kuritarvitatakse inimeste isiklikke andmeid. Ehm, ja meie arvamus oli juba avaldamisvalmis, kui sellest äh, sai väga päevakajaline teema, kuid samas skandaali valguses ei olnudki seda vaja ajakohastada ja põhjus selleks on väga lihtne. veebipõhine manipulatsioon ei ole mitte ainult sensatsioon või kahe eraettevõtte tava tegutsemine, mis on võimalik, võimalik, et äh, ebaseaduslik ja kindlasti ebaeetiline. meie arvates ei ole see lugu mitte lugu sotsiaalmeediast ja tema kuritarvitamisest. oleks vale triviaalseks muuta seda lugu sellisel viisil, Facebook ja Cambridge Analytica tegelikult on kogu digitaalse informatsiooni ökosüsteemi lugu ja see ei olnud sugugi vältimatuse ökosüsteem, kuid see on kasvanud ilma igasuguste piiranguteta ja seadusteväliselt. GDPR on nüüd täielikult äh, rakendatav, see on kõige muljetavaldavam strateegiline teema üldse andmekaitse inspektoride jaoks. seepärast ma arvestades infot, mis on minu kasutuses, ma pean seda arvamust kõik prioriteetseks. kõigepealt mõned faktid praeguse olukorra kohta kõigepealt. et mõned üksikud hiiglaslikud ettevõtted tegelikult on saanud väravavahtideks digitaalsisu osas, mida inimesed tarbivad. teiseks, kolm neljandikku eurooplastest kasutavad pigem internetti kui televisiooni ja ajalehti selleks, et infot saada. kolmandaks, enamus inimestest täna äh, sirvivad internetti oma nutitelefonides ja suurim ettevõte omab praktiliselt kogu turuosa. neljandaks, rohkem reklaamiraha läheb suurtele platvormidele kui televisioonile pool ideedest on, läheb ühte liikmesriiki, milleks on Ühendkuningriik, reklaamijad kurdavad, et nad ei saa sellest duopolist kuidagi välja, kuid keegi ei oska selgida, miks sisu ja reklaam ilmub selle platvormi teatud kohtades. siis äh, mõningad mikrotasandi otsused, kus sisu ilmub ja siin on otsustavaks hämarad algoritmid. rassism polariseeriv sisu, kõik see, mitte ainult poliitilistel põhjustel, aga lihtsalt sellepärast, et sellest tulevad tulud, levitatakse seda. ning investeeringud idufirmadesse kahanevad samal ajal, sest investorid ei usu ilmselt, et on võimalik konkureerida domineerivate ettevõtetega ja selle süsteemi viljaks ongi suurim väljakutse andmekaitsele ja sõnavabadusele mitme põlvkonna jooksul. me oleme võib-olla kontrollimatuid tavasid siiamaani sallinud, sest me kõik uskusime, et see piirdub kommertsmaailmaga. ja mugavus tundus olemas võtmesõna, ähm, mille tõttu oleme kaotanud kontrolli oma andmete üle, aga nüüd me näeme, et seesama ökosüsteem puudutab juba ka demokraatiat ja sotsiaalset sidusust, me teame, et inimesi inimesi puudutab see kolmandal tasandil, kõigepealt järelevalve, nii kui inimesed end äh, netti ühendavad, teiseks äh, kategooriatesse jagamine viisil, mida me ei saa vaidlustada ja kolmandaks äh, info jagamine vastavalt sellele, mida ütlevad algoritmid ja, ja millest saab kõige rohkem tulu. see tekitab illusiooni, et meil on vaba, sõnavabadus. info võim mu sellisel viisil jagamine on, on äh, loonud kuritegelike, kurilike tegelikele tegijatele suured võimalused. meil on pseudoavalikud ruumid tekkinud. Nad näevad välja kui vaba, sõnavabaduse foorumid, kuid tegelikult siin moonutatakse maksima-, informatsiooni selleks, et tulu maksimeerida. olete palju ilmselt kuulnud algoritmidega manipuleerimisest. tõepoolest, algoritme saab kavandada ja parandada vastavalt eetilistele põhimõtetele, mida ma öelda tahan sellega, eetika meie jaoks tähendab seda, et, et mõeldakse, mida tuleb, mis on õige, toimides nii, et see võimalikult vähe haavab teisi, olgu need siis äh, valijad või töötajad või kliendid, eetik, eetikapõhiselt peaks otsustatama, et teatud käitumine on äh, õige ja ka vastav õigusaktidele, kaasa arvatud GDPR. ja see ongi suur väljakutse tegelikult nii GDPR-i kui EDPB jaoks. ettevõtted peavad hakkama interneti, internaliseerima seadusakti vaimu, et, et, et mit-, mitte inimesed, vaid ega andmekaitsjad ei otsusta samal ajal on see võimaluseks praegune digitaalse dividendide süsteem läbi vaadata. demokraatlikud vastutustundlikud parlamendid nagu Euroopa Parlament peavad suutma saatma signaali ettevõtetele, kes kokkuvõttes vastutavad praegu ainult aktsionäride ees. seepärast ei tohi me lasta end meelitada nendest, nende õig-, nendest õigustustest, kus räägitakse parimatest tavadest või kogukondade ühendamisest või kogu inimeste ühendamisest, seepärast avalik huvi vajab eh, rahvaesindajate poolt defineerimist õigusaktis, mitte tulusid teenivate ettevõtete poolt. jään ka teie käsutusse edasiseks kontaktideks, me toetame täielikult Ühendkuningriiki ja teiste liikmesriikide TPA-sid, kuna nende töö on peamine selles uurimises, arutame seda ka e, järgmisel andmekaitse inspektori täiskogul, nagu ka kolleeg Jelenek peatselt teile räägib, ei saa alahinnata minu sõnumi tähtsust täna see, mida teie otsustate teha Facebooki ja Cambridge Analytica juhtumi valguses, näitab, kuidas Euroopa Liit saab hakkama tulevaste väljakutsetega järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul. Lähenevad Euroopa Parlamendi valimised ja ma arvan, me peaksime praegusel hetkel Ähm, piisavad kaitsemeetmed kasutusele võtma selleks, et tagada võrdsed võimalused kõikidele poliitilistele jõududele. ja seepärast on, olen teinud ettepaneku kolleegidele meie ametis mõelda pärast äh, esimest äh, äh, Facebooki juhtumi analüüsi, mõelda suuniste vastuvõtmisele selle kohta, kuidas tehakse poliitilist reklaami, poliitilisi kampaaniaid, et see peaks olema üheks äh, meie prioriteediks äh, käesoleva aasta teisel poolel, aitäh! suur tänu, Giovanni, nagu ütlesid, et see tõepoolest ei ole juhus, et me palusime teil kõnelda just enne, kui me hakkame, kui algab meie kuu, teine kuulamine Facebooki ja Cambridge Analytica juhtumi teemal. ja nüüd äh, liikmed, Barbara Spinelli kõigepealt. suur tänu, härra Butarelli, selle tutvustuse eest, see oli tõepoolest väga huvitav. mul on üks küsimus teie soovituste kohta. Te rääkisite koostööst TPA-de ja andmekaitse inspektoritega. mida te täpselt selle all silmas peate? kas äh, ei ole ka, kas ei kaasneks sellega ohud, kui internetist kaot-, hakatakse midagi ära kaotama ilma igasuguste õigusaktideta selle tegemiseks. ja teisest küljest, kas tarbijakaitset äh, tar- ja valijate kaitset on võimalik äh, võrrelda kasutatavate vahendite osas? Te rääkisite kollektiivsest äh, hagist. siis, kui rikutakse eraelu kaitsepõhimõtteid Äh, üldine andmekaitsemäärus lubab seda, kuid Euroopa Kohtu tõlgendus on ju olnud teine tarbijate osas. suur tänu. suur tänu, Birgit Sippel. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh ka teile, härra Butarelli, selle ettekande eest. ma arvan, et me kõik teame seda, et Ähm, andmeid äh, mitte ainult äh, ei koguta, äh, vaid sellega profileeritakse inimesi ja see on suur probleem, sellepärast et selline profileerimine toob kasu majanduslikult, seda kasutatakse suunatud reklaami tegemiseks, aga seda kasutatakse ka poliitilise mõju avaldamiseks ning äh, asjasse puutuvad isikud tegelikult ei teagi, et neid äh, selle kõige läbi mõjutatakse, inimestega manipuleeritakse, äh, sellepärast et manipuleerijad ähm, ei tee seda teatavaks ja ja seetõttu on väga õige see, et me veel kord juhime tähelepanu sellele, et andmekaitse üldmäärus Äh, ei ole mitte ainult rahvusvaheline hea äh, näide isikuandmete kaitse vallas, vaid et seda tuleb ka ellu rakendada ja ma arvan, et ähm, see aspekt on väga oluline, äh, see tähendab, et me peame läbi viima ka kontrolli reeglitest kinnipidamise kohta, see on ääretult oluline, ka andmekaitseameteid ja büroosid tuleb toetada ja tugevdada, et nad oma tööd teha saaksid ja kui me räägime manipuleerimisest, kas siis majanduslikel või poliitilistel eesmärkidel, siis loomulikult siin tuleb mängu veel üks teema, eh, mis on väga oluline, nimelt eh, e-privacy teema eh, see tähendab seda, et kommunikatsioon kahe osapoole vahel peab olema kaitstud sõltumata sisust. ja kahjuks kõik see, mida me tänaseks teada oleme saanud, Äh, äh, oleme me näinud, et nõukogus äh, vajutatakse pidurid selles vallas aga tahaksin ka ühe põhimõttelise märkusega välja tulla. mul on hea meel selle üle, et Facebooki kuulamisel osalevad ka teiste komisjonide kolleegid, sellepärast et Mm, see, äh, seda sellepärast, et see, millest ka härra Butarelli räägib, ei puuduta mitte ainult äh, sotsiaalmeediakanaleid, vaid äh, teisi osapooli ka, me räägime Amazonist, Google'ist ka, lisaks Facebookile, ja tegelikult ma arvan, et tegemist on probleemiga, nimelt äh, ettevõtted muutuvad järjest suuremaks, äh, muutuvad turul järjest võimsamaks, saavad äh, monopoolse seisundi, mistõttu ei ole ka konkurents enam turul võimalik. Need on tõesti probleemid, millega me peame tegelema ja veel viimane asi, kui me tahame uusi reegleid äh, sisse viia, siis loomulikult me peame äh, kaaluma ka seda, äh, millest ka räägitakse, nimelt maksuõigusest. me peame tagama ka selle, et maksukohustusi täidetakse mm, ka siis, kui andmekaitse üldmääruse reeglitest kinni peetakse. ehk siis me peame mitte ainult ühest konkreetsest teemast siin valdkonnas rääkima, vaid erinevate samma, erinevatele sammastele keskenduma keskenduma ja me peame kõigile võrdsed võimalused digimaailmas tagama, aitäh! suur tänu ja nüüd Jan Albrecht. Ähm, suur tänu, esiteks see on minu viimane libe koosolek, seepärast tahaksin tõesti öelda suur tänu Gianni Butarelli ja tema meeskonnale äh, nii tiheda koostöö eest meiega nend-, kõikidel nendel teemadel tahaksin tänada kõiki kolleege, samuti kellega ma siin majas koostööd tegin. lisaksin ka ühe küsimuse. juba mainitud ressursside teemale, kuidas järelevalveasutused äh, oma tööd teevad. küsimus on, et äh, kas on võimalik teha koostööd mitte ainult äh, andmekaitseasutuste vahel Euroopa Liidus aga kui me räägime järelevalvest ja juurdlustest, kas on võimalik ka konkurentsiametitega koostööd teha ja IT-turvalisuse ametitega ja võib-olla ka meedia järelevalve ametitega liikmesriikides? suur tänu, Jan. ma tean, et Ivo ütles sulle juba Twitteri kaudu ja meili kaudu head aega, aga me vist komisjoni nimel seda veel teinud ei ole. nii et äh, sinu lahkumine on tõesti meile suureks kaotuseks. ja jääme sinust puudust tundma, sa andsid äh, väga olulise panuse, see nüüd ei ole poliitiline avaldus, aga tõesti äh, sinu töö kvaliteet jääb siin püsima meie libekomisjonis, mitte ainult GDPR-i puhul, aga ka sinu muu tegevuse kaudu, nii et suur tänu kõige eest, mida sa oled meie komisjonis teinud. Really nii et ma loodan, et sa nüüd päriselt ka lähed, ma olen sind juba täna kolm korda Twitteris tänanud, nii et eh, igal suur tänu, Jan. tõesti, tunneme sinust kindlasti suurt puudust, nüüd Anna Komes. Like to... ma tahaksin samuti omalt poolt tänada härra Butarellit ja kogu EDPS-i meeskonda nende panuse eest, ma mäletan, Cambridge Analytica skandaali puhkemist, tol hetkel härra Butarelli tuli ja ütles, et see on sajandi skandaal ja täna ta tõepoolest äh, üksikasjalikumalt äh, selgitas meile, miks ta nii arvas. see on tohutu väljakutse meie kõigi jaoks äh, valitud äh, seadusloojatena. aga samal ajal me teame ka, millised on meie piirangud. ja, ja ma tahaksin teada, mis oleks see otsustav aspekt, mis võiks selle domineeriva positsiooni murda kas see võiks olla läbi maksustamise äkki? mida, mida me peaksime nõudma valitsustelt? et nad äh, võtaksid näiteks äh, rangeid äh, maksustamismeetmeid digitaalplatvormide suhtes et mitte ainult äh, aktsionäride ees, vaid ka kodanike ja valitsuste ees äh, oleksid nad vastutavad ja va rahvaesindajate ees. Te ütlesite, et äh, Algo ritme saab läbi eetiliste põhimõtete korrigeerida, aga kes need põhimõtted kehtestab? seda võib öelda ka näiteks äh, ai kohta. ehk siis tehisintellekti kohta. sest kui tegemist on tehisintellektiga, siis see on juba definitsiooni põhiselt mitteinimlik ja siin kindlasti ei saagi olla eetilisi kaalutlusi. ma lugesin täna, et Facebook kasutab juba praegu tehisintellekti selleks, et mõningaid äh, kommertsprobleeme lahendada. ja veel üks öö, äh, küsimus, jagage palun meiega oma mõtteid Cambridge Analytica on jäämäe tipp, me teame, et, et ta on olnud seotud ka teiste ettevõtetega. näiteks need, kes uurivad, moonutavad valimisi, nii et teatud valitsevad parteid jääksid võimule ja toetavad, aga mitte, mitte ainult ärihuvid ei ole mängus, vaid ka strateegilised huvid näit-, näiteks EMI and Partners on, tegemist on üle maailma tegutsevate ettevõtetega ja sellel on selge, äh, tal on selge seos Cambridge Analyticaga ning äh, seaduslikult tegutsevad ettevõtted on ka rünnanud ajakirjanikke, kes on päevavalgele toonud need teod Nad näiteks advokaadi, üks advokaadibüroo, neid on, advokaadibüroosid on mitu, Shillings, teised, nad asuvad Ühendkuningriigis ja ka mujal. on, on rünnanud ajakirjanikke kes on äh, päevavalgele toonud kõik need äh, manipulatsioon, manipulatsioonid. kas te võiksite meiega jagada oma teadmisi selles vallas? ja suur aitäh, ma jätan Giovannile aega ka küsimustele vastamiseks. ma tahaksin ka omalt poolt küsida, äh, kas teil on oma nägemus struktuurse poole pealt, kuidas EDPS ja riiklikud andmekaitseametid reageerivad nendele väga suurtele teemadele, küsimustele Ühendkuningriigis on minu arvates väga hästi, väga keerulises äh, olukorras äh, tegutsetud. aga tahaksin teada, kas teil on üleüldine nägemus sellest, kuidas see kõik mõjutab riiklikku tasandit äh, ja kas liikmesriigiti on lähenemine ühtne Äh, mida EDPS sellega seoses arvab, kui need teemad muutuvad järjest äh, pingelisemaks ja kui me hakkame tegelema selliste teemadega nagu e-privacy ja nii edasi? aitäh! suur aitäh, härra esimees! alustan kõigepealt äh, küsimustega, mille esitas mulle proua Spinelli ma pean ütlema, et poolteist aastat tagasi tulime me välja algatusega, mille nimi oli digitaalne teabevõrgustik või digital clearing house. ja kuni tänaseni on meil toimunud erinevaid kohtumisi pädevate asutustega, kes vastutavad tarbijakaitse küsimuste ja eraelu puutumatuse küsimuste ning ka konkurentsivaldkonna eest. meie lähenemine on selline, et neil kõigil on väga oluline roll mängida ning äh, oluline on äh, äh, vältida dubleerimist, oluline on jagada omavahel erinevaid lähenemisi ja vaateid. me näeme, et riikliku tasandi ametivõimud, kes tegelevad trustivastase võitlusega, tuleks ka kaasata ja meie tahame oma nii-öelda failid sünkroniseerida Äh, selle foorumi järgmisel kohtumisel äh, osalevad ka need äh, ametid, mis mõnedes riikides vastutavad ka selle eest, et tagatud oleksid võrdsed võimalused, võrdsete võimaluste põhimõte, seda sellepärast, et nemad näiteks teevad tööd valimistega seoses või audiovisuaalvaldkonnas meie arvates see ei too kaasa tsensuuril põhinevat lähenemist. Äh, kollektiivhagide ajastul, nagu te teate, siis GDPR äh, tagab nii-öelda piiratud lähenemisi, äh, vaatamata teatud osapoolte püüdele minna kaugemale, kuid mõnedes riikides on kollektiivhagid teist kanalit pidi võimalikud ja see ei kuulu andmekaitse valdkonda. aga ma arvan, et sätt mõtted, mis puudutavad kahjusid äh, ja äh, kohtu võimalusi äh, GDPR valdkonnas, on igal juhul kasulikud ma olen tänulik proua Sipperile küsimuse eest, mis puudutas e-privacy't, sellepärast et äh, see äh, võimaldab mul teile öelda, et palun ärge seda äh, teemat aastani kaks tuhat kakskümmend edasi lükata. nagu GDPR-gi, siis e-privacy teemaline praegune olukord ei ole piisav ja oluline on seda parandada. õigustatud huvi on väga oluline mm, valdkond kui äh, kaalutakse ohtu üksikisikule, aga kui inimesed on äh, veebis, kui nad on äh, kasutamas neid teenuseid, siis lünki ei tohi olla. kasutajad eeldavad, et nende andmeid kasutatakse nendel eesmärkidel, milleks seda algselt koguti ja et neid andmeid kasutavad need üksused, millega neil on teatud suhe loodud kommunikatsioonialased andmeid, eh, neid ei tohiks eh, rahaks teha ja e-privacy võimaldaks inimestel rohkem kontrollida seda, mis nende andmetega toimub ning see annaks eh, olulise stiimuli turule innovatsiooni läbiviimiseks ning valida uued ärimudelid, mitte see järjepidev inimeste jälgimine. see peaks võimaldama ettevõtetel Ehm, näidata rohkem austusi üles inimeste erakommunikatsiooni osas. Euroopas me ei saa hukka mõista Cambridge Analyticaga seonduvat, kui me ei vii lõpule seda õiguslikku raamistikku, mida meil selleks kõigeks ka vaja on. suur aitäh, Jan, ka sinu küsimuste eest me oleme kõrgelt hinnanud sinu rolli siin komisjonis. pädevad ametid äh, tõesti koordineerivad oma tegevust suurel määral äh, ja äh, paljud liikmesriigid võimaldavad juba mm, teha koostööd teiste pädevate asutustega, mõningatel juhtudel on see koostöö lausa kohustuslik. ja mina äh, leian, et puudu on hetkel äh, uutest tehnoloogiatest ja sellealasest äh, ressursist. andmekaitseasutustel peaks olema rohkem võimalusi uuemaid tehnoloogiaid kasutada. ja minul oli võimalus kõnelda Elizabeth Denemiga, minu hea kolleegiga Ühendkuningriigist ja ma näen äh, seda, et äh, tuhandete ja tuhandete failide analüüsimine ei nõua mitte ainult piisavaid ressursse, vaid ka suutlikkust ja see on ka väljakutseks lähitulevikus äh, me oleme läbi viinud uuringu ja meie hinnangute kohaselt Euroopas kahekümne viie protsendi ulatuses tuleb suutlikkust äh, tõsta, selle järele on vajadus, ka juristide, advokaatide järele on vajadus me peame keskenduma uutele tehnoloogiatele ja me peame vaatama, millised on uued arengud, meil on vaja andmeteadlasi ja nii edasi. proua Gomes, mul oleks väga hea meel maksustamise küsimusele vastata, aga mõned inimesed siis ütleks, et no sina vastutad andmekaitse eest Äh, kui nüüd päris aus olla, siis mina tõesti maksuküsimustes ekspert ei ole ja ma näen, et mõningate liikmesriikide fragmenteeritud lähenemine ja erinev lähenemine äh, sellele teemale põhjustab probleeme. aga ähm, mina isiklikult äh, leian, et ei ole mõistlik võtta ähm, ettevõttepõhine lähenemine tarbijate, kodanike ja klientide arvelt ja siis eh, sellisel juhul eh, maksustatakse tulu lihtsalt Euroopa Liidust väljaspool. Eh, mis puudutab algoritme, siis ma pean ütlema, et siin saalis ja ka mujal me mm, oktoobris sellel aastal hakkame korraldama eraelu kaitsealaseid olümpiamänge, me ootame sinna väga palju liikmesriike osalema ja teemaks on digisõltlased. meie oleme mures äh, õigusliku raamistiku pärast, õiguslik raamistik on väga oluline, aga GDPR ja e-privacy ei saa ähm, pakkuda lahendusi kõikidele äh, probleemidele, mis peamistest ärimudelitest tulenevad ja seetõttu on vaja mõelda sellele, et kui me läheneme neljandale tööstusrevolutsioonile, et mil määral me saaksime äh, tagada suurema austuse tarbijate ja kodanike ja klientide vastu ja me ei pea keskenduma mitte ainult õiguslikkuse, õiguslikule jätkusuutlikkusele, vaid ka moraalsuse aspektile. Äh, eetika on äh, väga oluline, me tahame äh, mõelda selle peale, kes mille eest vastutab ja nii edasi. Äh, aga privacy by design ja by default põhimõtted, mille te olete GDPR-i sisse viinud, saavad meid palju edasi aidata. mis puudutab tehisintellekti, siis meie oleme töötanud välja dokumendi rahvusvahelise andmekaitsevolinike kohtumise raames, seal me vastame mõningatele küsimustele ja me omalt poolt püüdsime äh, edastada sõnumit äh, andmekaitseasutustele üle kogu maailma. ja sel aastal me tahame keskenduda just äh, eetikale ja tehisintellektile ja nendevahelistele seostele. me näitame uhkusega kõiki neid tulemusi, mis meie tööl on, ka teile ja nüüd ma pean liikuma teie viimase küsimuse juurde, teie küsimuse juurde, härra esimees äh, andmekaitseametid ja Euroopa Andmekaitse Inspektori büroo tahaks rääkida ühel häälel. isegi enne GDPR-i äh, täielikku äh, jõustamist oleme me oma erinevaid toimikuid, faile sünkroniseerinud. käimas on ka teatud konfidentsiaalseid uurimisi ja äh, Ühendkuningriik näiteks äh, teeb koostööd teistega, Ühendkuningriigi puhul on väga palju erinevaid andmesubjekte, kes sellega on seotud Äh, ja oluline on anda varast hoiatust juba selleks, et äh, järgnevateks sammudeks äh, õigeaegselt valmis olla. õiguslikku analüüsi valmistatakse ette seoses sellega, kuidas eelneva andmekaitsemääruse reegleid ellu rakendatakse, aga loomulikult me peaksime vaatlema ka pikaajalisi tagajärgi kui me räägime andmekaitse praegusest üldmäärusest. ma arvan, et me oleme õigel teel oma tegevusega ja me tahaksime teile öelda, et äh, mõne nädala pärast äh, saate te olulist esialgset infot sellel teemal. ja, ja seda äh, me edastame siis ühtselt üle Euroopa ühiselt andmekaitseasutustega suur,. suur-suur aitäh sulle, kallis Giovanni, suur aitäh sulle tehtud töö eest ja kogu su meeskonnale ka. me hindame seda kõrgelt kallid kolleegid, teeme nüüd väikese pausi, kolleeg Eh, tuleb järjest juurde siia saali, me ootame siia ka kolleege teistest komisjonidest ning eh, me kohe alustame eh, kuulamisega. tervitame kogu südamest kõiki kuulajaid ja osalejaid ja alustame oma tööga mõne hetke pärast.